kallid kolleegid, palun asuge kohtadele. alustame taas koosolekuga. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveprojekti hääletamine jätkub. kõigepealt võtame ette Euroopa Parlamendi eelarve esimene jagu, seejärel võtame pilootprojektid, ettevalmistavad tegevused ja siis kolmandaks maksed. Donc je vous invite à vous saisir nüüd palun, et otsik-, et te otsiksite välja Euroopa Parlamendi hääletusnimekirja esimene muudatusettepanek. hoida samas mahus kevadel heaks kiidetud eelarve. kes on selle poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? heaks kiidetud. teine räägitakse täiendavatest kulutustest ja kui neid ei saa teha, siis tuleb neutraliseerimist kasutada. kes poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. Alors nous avons maintenant des amendements. nüüd tulevad muudatusettepanekud edasi sotsiaaldemokraadid seitse, üks, üheksa, kaheksa, seitse, null, üheksa, üks, sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei seitse, üks, üheksa, kaheksa. ja neid saaks koos hääletada plokis. kes on nende poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. Le scrutin est ouvert. hääletage palun. Le scrutin est clos. hääletus lõppes. kiideti heaks Need kolm ettepanekut kiideti heaks kakskümmend üks viis, viieteistkümne vastu. härra Käier, kas te soovite sõna? nüüd siis plokis hääletamise ettepanek seitsekümmend, kaheksakümmend üheksa, seitsekümmend, üheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? muudat-, muudatusettepanekud on heaks kiidetud. kaks tuhat kaks, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. palun hääletage. hääletus lõppes kakskümmend viis üheksa, vastu neli erapooletut, see kiideti heaks ja nüüd plokis hääletamine. sinna kuuluvad seitse, kaheksa, kolmkümmend seitse, seitse, kaheksa, seitsekümmend, seitse, kaheksa, kolmkümmend kuus, seitse, kaheksa, kuuskümmend kaheksa, seitse, kaheksa, seitse, üks, äh, seitse, kaks, seitse, kaks. nii ja seitse tuhat seitsekümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. seitse tuhat kakssada kaheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu? kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek tuhat neli vabandust, vabandust, seitse, üheksa, kaheksa, üks. kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kaks, kaheksa, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, null neli ja seitse, neli tuhat kolmkümmend kuus tagasi lükatud seitse, kaheksa, kolm, viis, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, null üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, üheksakümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend kuus, kakskümmend viis, kes poolt, kes vastu kontrollime seda. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud üksteist kahekümne üheksa vastu, nüüd seitse, kaheksa, nelikümmend, neli, kuus, kaks, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kolm, null, kolm poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, seitsekümmend kolm, null kolm, palun hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kolm viiele. palun tõstke korralikult käed seitse, kaheksa, neli, üks, neli, kuus, kaks, seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kaks, null, kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kaheksa, neli, kaks, neli, kuus, kaks, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, kuus, kaks, üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. neli, kuus, kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime, kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes tagasi lükatud viisteist kahekümne viie vastu. seitse kolm null kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd reservid neli, kaks, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kaks, null, kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksa, kaks, null, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. märkused kaheksa, üks, üheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, üks, kaheksa, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, üheksa, null, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitse, kaheksa, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kaheksa, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, üks, üheksa, kuus, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. seitse, üks, üheksa, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, üks, üheksa, üheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd tuleb hääletus. pilootprojektide ja ettevalmistavate tegevuste kohta. Monsieur le rapporteur général, voulez-vous bien nous... ja raportöör, kas te saate meile kinnitada, et äh, te suutsite oma töö ära lõpetada lõuna ajal? annan teile sõna mm. -hmm jah, me oleme liikumas täiuslikkuse poole, aga ei ole kohale jõudnud. kui me vaatame lehekülge neli, siis siin üleval on tabel, tabelis tulp, kus räägitakse ettevalmistavatest meetmetest ja välja pakutud on Regi komisjoni Rahvapartei poolt. see meede on kaks korda lipsanud sisse siia nimekirja. nii et kohustused ja maksed viissada tuhat sellega äh, läheb miljoni peale, see on väike viga, aga kõik peab olema korrektne. neljas lehekülg ettevalmistavad tegevused Regi kuus viis kuus viis Rahvapartei eh, toetada majanduskasvu ja juhtimist nendes piirkondades, mis on maha jäämas. Eh, nii et me saame eh, suurendada kohustusi ühe miljonini viiesajalt tuhandelt, nii kohustusi kui makseid. Ce que vous suggérez, c'est de passer tegite ettepaneku siis nii kulukohustused kui mak-, maksekohustused äh, muuta ühe miljonini, jah? La liste que nous avons en main meil on siis nüüd nimekiri ees, seda on muudetud. vaadake siis äh, kuus, meil ei ole neid muudatusettepanekuid siin tõlkidel. dokument läheb nüüd hääletamisele. kes on poolt selle loetelu, kolleegi koostatud loetelu poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, see loetelu on nüüd heaks kiidetud null kaks, null neli, seitse, seitse, null kolm, meil on mitu muudatusettepanekut, seitsekümmend üheksa, seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend neli, viiskümmend üheksa, nelikümmend kolm, kolmkümmend seitse, nelikümmend kaheksa, kaheksakümmend kaheksa. kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? see on nüüd tagasi lükatud. teised muudatusettepanekud on tagasi võetud, seega oleme nüüd need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 Bien, mes chers collègues, avant de passer au vote. kallid kolleegid, läheme siis maksete hääletamise juurde, tahaksin teile nüüd öelda, et me oleme teinud ühe muudatuse seoses täna hommikuse hääletusega. viis tuhat kakssada kaheksa, üheksakümmend üheksa, see puudutas Euroopa Liidu välistalitust, dokument neli ei näita üldse makseid kuigi äh, tegemist on krediidiga, tuleb makseid siis muuta kulukohustusteks. Need maksed tuleb kulukohustuseks muuta. kaheksasada tuhat eurot on seal. on selline tehniline muudatus, mis tehakse siis EAS-i jakku kümme. ja nüüd meil on kaks plokki vaja hääletada. esimene määrab komisjoni ettepanekuga seoses maksete määra, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, see on heaks kiidetud. teine plokk, see on nüüd äh, muudatusettepaneku muudatusettepanek ja võib-olla me siis äh, alust- al,, hääletaksime kõike koos plokis teine plokk. see on seotud viie miljoniga, mis on teile ka äh, lauale pandud. kes seda toetab? kes on vastu? kes on erapooletud, see teine plokk on ka nüüd ära hääletatud. kallid kolleegid oleme nüüd kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveprojekti hääletamisega lõpule jõudnud. tahaksin raportöörile, pearaportöörile suur aitäh öelda ja kõikidele nendele ka, kes oma panuse andsid suur tänu ja tunnustusavaldust kogu meeskonnale. loodame, et Georgieva volinik Georgieva arvestab meie muudatusettepanekutega ja hääletustulemustega ja loodame, et nõukogu on ka armuline, eriti tahaksin tänada härra Tarandit, ta oli väga otsusekindel. Donc euh, caressons le rêve que tous nos amendements meie äh, unistus on, et nõukogu ju heaks kiidaks kõik, mis me ette panime kui me läheme lepitusmenetlusele. kallid kolleegid, me ei ole ju ära lõpetanud veel, meil on veel mitu raportit vaja siin läbi vaadata. Need inimesed, kes tahavad lahkuda, palun tehke seda kiirelt, et me saaksime oma tööd jätkata. ja palun kui nad suudavad seda veel vaikselt teha, oleksin neile eriti tänulik. Mes chers collègues, je dois vous rendre compte de la mission. et euh, te olete mulle usaldanud ülesanded, mida mul tuleb nüüd täita ja nimelt me peame rääkima parlamendi kodukorra muudatustest. Écoutez, s'il vous plaît si l'on pouvait cesser de parler kui saaks nüüd see jutuajamine lõpetada seal ukse juures, siis saaksime ka tööd jätkata. kes tahavad lahkuda, palun tehke seda viivitamata. nii, tahaksin rääkida Euroopa Parlamendi kodukorra üldisest läbivaatamisest arvestasin äh, konteksti, meie raportööride kogemusi, äh, nende kogemusi, äh, kes on eelarvega tegelenud, Gerard Depree kaks tuhat kuusteist, Indrek Tarand kaks tuhat seitseteist, Euroopa Parlamendi eelarve on tekitanud ka äh, valesti mõistmist meie kolleeg Corbett nõukogude, nõukogu poolt on soovitanud nüüd kodukorda muuta ja täiesti õigustatult peaks meie komisjon ka oma ettepanekud tegema. tuletan meelde, meil oli äh, asepresident Vilangi juhatatud töörühm, kes tegeles sellega, et läbi vaadata äh,, puhastada meie kodukorda ja raport on jaotatud kahte suurde plokki, kõigepealt tehniline plokk ja poliitiline plokk. tehnilisest plaanist kõigepealt. vaadake seda puhastamise eh, poolt, mille eh, ettepanekud tegi eh, Vilondi töörühm, soovitakse punkti üheksakümmend viis äh, muuta ja jagada äh, pädevusi ümber eelarve ja eelarve kontrolli komisjoni jaoks. Äh, te teate, et mõnikord on vääritimõistmist tekkinud, valesti arusaamist tekkinud eri instrumentide puhul ja seetõttu soovisid mõned teised komisjonid ise teatud instrumente kasutada. nüüd äh, muudatusettepanek üheksa, äh, lisa kuus, mis otseselt parlamenti puudutab, näed, me mäletame, et libe soovis näiteks eriinstrumenti pagulaskriisi lahendamiseks. siin peab täiesti selgelt ütlema, et äh, kui on tegemist eriinstrumentide raha, rahastamisvahenditega, siis need jäävad ikkagi eelarvekomisjoni pädevusse ja siis tulen järgmise ploki juurde, mida nimetaksin poliitiliseks. mulle tundub, et see on kõige motiveerivam meie komisjoni jaoks. nimelt seal käsitletakse eh, kodukorra muutmist e, e- Euroopa Parlamendi eelarve muutmist ja suhteid juhatusega, mis on ka valesti mõistmist ja frustre-, frust-, frustratsiooni tekitanud. Eh, nüüd on te-, me oleme teinud ettepaneku, siis konsulteeritakse meiega, siis konsulteeritakse juhatuse liikmetega ja siis äh, viiakse läbi lepitus ja kui tegemist on just eelarveraportiga, siis tuleb arvestada, et see läheb ju täiskogule ja seal seda ka hääletatakse. aga me mäletame veel kõik, kuidas juhatus teeb, mida tahab. Äh, näiteks äh, autojuhtide eh, osas eh, otsustame me ühtemoodi ja paar, eh, paar minutit hiljem korraldatakse uus hange selleks, et autojuhte tööle võtta. nüüd teen kolmepunktilise ettepaneku. kõigepealt täpsustame kõigi poolte ülesandeid ja meie komisjonile jääb enne täiskogu hääletust viimane sõna kui on mingeid äh, arusaamatusi. ja kui on nüüd eelarveotsuseid vaja teha, siis kallid kolleegid, minu meelest on täiesti õigustatud see, et meie teeme selle, äh, selle otsuse, meie võtame endale vastutuse ja selle nimel teen ettepaneku, et äh, juhatuse hinnang, selle valmistab ette et juhatus, vaadatakse läbi eelarvekomisjonis ja siis äh, viime me läbi arbitraaži nii, et täiskogul saaks äh, projekti hääletada. muidugi on vaja siin läbirääkimisi ja kõnelusi pidada, et kokkuleppele jõuda, aga viimane sõna jääb eelarvekomisjonile. Äh, lõppude lõpuks peame meie üldeelarvet läbi rääkima ka nõukoguga, meie eelarvedistsipliin peab olema tugev, sest meie usaldusväärsus teiste institutsioonide silmis sõltub sellest. meie suhtumine, eh, suhted nõukoguga näiteks eh, ei tohi ju kannatada saada. ja teine ettepanek, mille ma teen, eh, puudutab finantseerimispõhimõtteid, mis on ka reeglitekohane kus nõutakse nii keskpikka kui ka pikemaajalist rahastamist, mida tuleb eristada investeeringutest ja jooksevkuludest. me oleme sellest täiskogul aprillis rääkinud, iga eelarve ettepanek peab äh, mahtuma ka pikaajalisse strateegiasse, nõuti meie käest eile peasekretär ütles meile, et nüüd, kui hääletati Brexitit, ei saa enam mingeid prognoose teha. no selline häbematu äh, vastus mulle ja ma äh, lausa protestin sellise pea, peasekretäri äh, avalduse vastu. ja kolmas ettepanek, teen ettepaneku, et meie kolleegid juhatuses hääletaksid nimeliselt eelarve küsimustes, kui tehakse eelarve ettepanekuid või hinnanguid. täiskogul, kui peab hääletama nimeliselt, siis eh, on paremini näha ja, ja, ja on paremini nähtav see, mida me hääletame. see on vastav ka artikli viisteist inimõiguste ja kodanike eh, deklaratsioonist, mida me hindame Prantsusmaal, tsiteerin ühiskonnal on õigus kõikidelt äh, riigiametitelt nõuda vastust ja vastutustunnet. ja nüüd äh, tegemist on siis äh, olukorraga, kus hääletus toimub nimeliselt ja ja ei ole nii, et juhatus hakkab ise otsuseid vastu võtma või, või mingi vähemuse arvamus äh, pääseb mõjule. et täpselt on teada tulevikus, kes mida on otsustanud. Äh, nüüd no need muudatusettepanekud, mis me oleme teinud, on üheksa, need võimaldavad äh, sisereegleid parandada, täpsustada, tahame ühte selget artiklit, et siis ei kannata keegi nende muudatuste pärast je souhaiterais entendre vos, vos observations, vos réactions. kas teil on mingeid tähelepanekuid? palun. härra Fernandes, suur aitäh, härra esimees, selle töö eest. ma ei tea, kas te tahate otsekohe mingit reageerikut, aga sel teemal ju on meil kolleegid, kes sellega tegelevad ja äh, minagi tahaksin teada nende arvamust. teisest küljest ma ei tea, kui pakiline see teema on, kui palju meil aega on ja kas me võime seda arutada. tahaks teada ka, ka, kas ka teie muudatusettepanekuid võib parandada või muuta. ma nüüd ei saanud aru, kas see on ettepanek järgmiseks täiskoguks, ei, ei, ma täpsustan. meil on täna arvamuste vahetus ja siis me räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve hääletamisest, aga meil peab olema äh, aega, ma muidugi äh, hindan poliitilist nõukogu ka, aga äh, me peame ju kajastama meie kodanike veendumisi. nüüd neljandal oktoobril kell kolm on viimane aeg muudatusettepanekuid sellele raportile teha, millest ma praegu rääkisin ja üksteist oktoober toimub eelarvekomisjonis hääletus ning kaheksas november toimub komisjonis hääletus. härra Fernandes. jah, aitäh. kui me need muudatusettepanekud teeme, kas, kui need siis on, siis esitame muidugi. mina, nagu te teate, ütlen alati, mis mina arvan aga ma olen täiesti kindel ka, et äh, meie äh, nõunikud, poliitilised nõunikud äh, on ka tähtsad muidugi. aga parlamendiliikmed tahaksid ikka alati ka arvamust avaldada ja, ja nüüd selles meie komisjonis ja parlamendis tuleb öelda, et on olemas suurepäraseid saadikuid, keda kodanikud mõnikord ei tunne. ausalt, see on nii. ei tohi äh, oma rolli ja positsiooni sugugi vähendada rahva silmis, see on väga hea, et me saame sellest nüüd kõnelda ja suur aitäh selle töö eest, mis te olete ära teinud. see on oluline oluline Euroopa Parlamendi eelarve jaoks ja, ja ka läbipaistvuse jaoks ja ja ka selleks, et kõigil oleksid selgelt piiritletud ülesanded, mis on demokraatia nõue loomulikult, aga ka vastutustunnet nõutakse, aga selleks, et vastutus endale võtta, tuleb teada, eh, kes mida teeb. tänan. Merci, madame Gazalban suur aitäh, proua Kastelva, no vabandust, ma olin enne ühel teisel koosolekul, ma vabandan, ma tegelikult ei kuulnud teie raportit, ma ei tea, kas kolleegidel on ehk, ehk midagi öelda. aga loomulikult eh, eks me siis teeme muudatusettepanekuid. härra Körnel. suur tänu, härra esimees. minagi tahan väga lühidalt täna öö, eh, väikese seisukoha avaldada põhimõtteliselt see, mis te ütlesite, on, pälvib täielikult toetust ja jah, tähelepanu keskmes peab olema üha suurenev läbipaistvus ja kindlasti nimelised hääletused aitavad sellele kaasa. tähtis on, et me tõesti saadikutena võtaksime vastutuse ja meie valijad tõesti näevad siis, mille poolt me hääletame siin parlamendis. ja samas need arvamused, mida kodus kuuld-, oma partei ridades välja öeldakse, ei tarvitse olla samasugused nagu siin kõlavad, nii et kõik peab tõesti olema läbipaistev. ja ka võib-olla veel üks asi, see seondub sellega, mida te rääkisite, nimelt selle parlamendi otsused kipuvad olema liiga mahukad. mitte sõnade arvu poolest ainult, vaid ka sisu poolest. jah, me langetame otsuseid, võtame vastu raporteid, mis mõnikord koosnevad viiekümnest, mõnikord sajast üksikust punktist ja minu arvates kõike ei pea alati üles loetlema jah, oleks ka läbipaistvam see, kui me piirduksime vähemaga ja öö, ja siis pealkirjad äh, raportist peavad ka juba väljendama seda, mis raportis sees seisab. ma arvan, et see on kõik kodanike huvides. Trop d'information tue l'information. liiga palju informatsiooni. L'inflation, trop d'impôt tue l'impôt. Est-ce que je peux demander au rapport? nii, kas tohiks äh, raportöör Deprel paluda ennast väljendada? ma ei ole ju enam raportöör, härra esimees, ma olen see endine, endine raportöör. ega kaks tuhat kuusteist ikka olite raportöör ja, ja äh, tahaksin öelda, et ma äh, tõesti hindan seda tööd, mis te olete ära teinud, mitte ainult sellepärast, et meil on vaja rohkem läbipaistvust, aga sellepärast, et tehakse ettepanek selgemaks muuta kõik need erinevad operatsioonid, mis siis annaksid äh, tulemuseks äh, Euroopa Parlamendi eelarve hääletamise. ja äh, minu meelest kõige olulisem on muudatusettepanek viis, sest selles viiendas muudatusettepanekus tõesti toote välja selle asja tuuma, et kes mida peab tegema. juhatus, juhatus võtab vastu äh, äh, ettepaneku büroo on, juhatus on ikkagi parlamendi organ ja tema võtab vastu äh, mingi dokumendi, mitte ainult hinnangu, vaid ka selle establishment plan'i ja siis keskpika ja pikaajalise hinnangu prognoosi, sest meil ei ole vaja mitte ainult jooksvat eelarvet, vaid ka äh, tulevikuprognoosi ja veel, mis meile on eriti oluline, on see ettepanek, äh, ähm, kus tehakse täpset vahet äh, investeeringute ja jooksvate kulude vahel. seega muudatusettepanekud on teretulnud, no näiteks kuus täpsustab kalendrit, ajakava, seda, kuidas äh, dok-, äh, dokumente edasi antakse eelarvekomisjonile, aga mul on üks väike küsimus. see on seotud kohustusega nii, hääletada nimeliselt juhatuses siin on muidugi väga palju läbipaistvust ja selle vastu ei ole mul midagi, aga küsimus on selles, kas see puudutab juhatuse töökorda või parlamendi kodukorda. ma ei tahaks, et juhatus ük-, määr-, määrab need reeglid, kuidas ta ise midagi vastu hakkab võtma. mul ei ole sellist lõplikku hinnangut selle kohta, aga ma oleksin pigem ettevaatlik selles suhtes ikka selle obskurantsuse pärast, et mulle tundub, et läbipaistmatus muutub reegliks ja kuskil peab kodukorras öeldud olema, kuidas juhatus seda otsuseid teeb, mitte nii, et juhatus ise otsustab, kuidas ta midagi teeb. vastasel korral võib probleeme tekkida. härra Fernandes kuulasin teid ära. mul ei ole dokumente. mõnedel juba on, tõlkidel ei ole. ja sellepärast ei saa ma praegu sõna võtta, ma ei saa põhjalikult analüüsida seda ja teha siin ühe suulise avalduse selle teksti kohta, sest mul ei ole seda muidugi on arvamuste vahetus väga oluline, no aga pärast võin sellest äh, veel rääkida, näiteks see äh, nimeline hääletus on äh, ka teatud määral üks meede, millega püütakse piirata saadikute vabadust. siis öeldakse, jaa, vot kui sa nüüd nimeliselt niimoodi ja naamoodi hääletad, siis meedia lihtsalt tambib su jalge alla. et ka parlamendisaadikul peab olema vabadust otsustada, kuidas ta hääletab. siin selle nimelise hääletuse puhul tuleb veel järele mõelda. aga muidugi seda saab ainult teha siis, kui ma näen seda dokumenti. härra Tarand, palun. Thank you, Mr President um,. I think ma tänan. see, mida me praegu arutame, vaatamata sellele, et mitte kõigil ei ole kirjalikku teksti nina all, on väga tähtis sest me oleme siin eelarvekomisjonis olnud nüüd kaks aastat ja igal aastal, iga kuu ja iga nädal me põrkume kokku probleemiga, et eelarvepädev asutus nagu kuulub meile, aga samas teised inimesed ja mõnikord anonüümsed isikud langetavad meie nimel otsuseid. ja meie eelarvekomisjoni liikmetena Äh, kanname ju vastutust nende otsuste eest, äh, mis äh, langetatakse teistes gruppides teiste inimeste poolt, nii et ma arvan, et tegemist on väga tähtsa algatusega. aga kahe tuhande üheksanda, neljateistkümnenda aasta parlamendis kuulusin mina AFCO komisjoni. ja peab ütlema, et see on üks väga valulik komisjon, sest ta äh, toob ilmale uusi äh, määrusi väga aeglaselt, kaks ja pool aastat arutati seda, kas äh, on vaja allkirjad koguda äh, täiskogu saali eesotsas või mitte. nüüd neid kogutakse mujal ja keegi üldse ei lähegi neid sinna andma kuskile kaugele sellepärast nii et siin on kolm aspekti ja meie esimees Artui on juba pikka aega öelnud, et tuleb eristada eh, operatiivkulusid, tegevuskulusid ja strateegilisi investeeringuid. ja väga tähtis aspekt on ka ajakava, et kes teeb millise ettepaneku ja mis ajal eh, üks või teine üksus või komisjon peab reageerima ja vastutuse küsimus on kolmas. ja siin ma pigem toetaksin esimehe mõtet, et nimeline hääletus on igatahes parem viis selleks, et tuvastada, kes millise hääle on andnud ja mille eest vastutab. loomulikult me ei saa juhatusele eh, ette kirjutada, kuidas nad oma kohtumisi peaksid korraldama, aga teisalt jälle, kallid kolleegid, me valime õige pea uut juhatust. me võime eh, selle menetluse kaudu neile sõnumi saata. ja see oli põhimõtteliselt kõik, mida ma tahtsingi öelda aga ma arvan, et meie komisjonina äh, ei peaks iga sõna või fraasi kaaluma, aga mis puudutab AFCO-t, siis öö, äh, nende vastu me saame ainult siis, kui me oleme tõesti ühtsed ja tahame, et eelarvemenetluse eeskirjad muutuksid paremaks kaks tuhat neliteist, vaatamata Farage'ile ja Le Peni ideedele, eh, me ikka veel funktsioneerime. ja see on igatahes samm õiges suunas, et kodukorra eeskirju parandada. Merci, monsieur Geier. suur aitäh, härra Geier, palun. ma tänan, härra esimees. minagi ei ole seda dokumenti raporti eh, veel täielikul määral saanud läbi vaadata. muidugi mõistate, et viimastel päevadel minu aeg on olnud kõik hõivatud eh, eelarvega ja sellepärast ma kuulasin väga tähelepanelikult teie tutvustust, aga eh, ma tahaksin ka mõningaid mõtteid teiega jagada. jah, eelarvekomisjoni eesmärgiks on see, et meie siin ekspertidena valmistame ette täiskogule otsuseid. see on, mida komisjonid teevad. ja kui tegemist on komisjoniga parlamendis, siis tegemist ei ole mingi grupeeringuga, mis on juhatusest kõrgemal, vaid juhatus siin kojas on juhatus, see tähendab seda, et nemad on need, kes kannavad äh, vastutust ka selle eest, kuidas eelarvet täidetakse ja meie äh, ekspertkomisjonina äh, jah, oleme nõuandva funktsiooniga, aga meie funktsiooniks ei ole see, et lõppkokkuvõttes äh, juhatuse eest otsustada või neid juhatuse otsuseid korrigeerida see on meie institutsiooni loogikast tulenev, me koondame tähelepanu aruteludes sellele, et kas me tahame nimelist hääletamist või mitte. mina sain aru nii teie tutvustusest, eh, et tahame seda eh, jah, eh, tahetakse nimelist hääletust, siis äh, siis on äh, tulemus viisteist nulli vastu. jah. Äh, aga äh, jah, näiteks see autojuhtide palkamine, ka sellest me oleme rääkinud, et kes selles siin sõnaõigust omab eelarve kontrollikomisjon, nii palju kui mina kuulnud olen, töötab selle kallal, et meie eh, kuidas eh, eelarvet täidetakse, üritavad seda infot saada, aga paraku seda ei saa, on küll jah, mingi härrasmeeste kokkulepe seitsmekümnendatest aastatest nõukoguga Äh, tollal äh, oli parlamendil hoopis teistsugune ähm, koosseis, aga nõukogu ütleb, et on selline härrasmeeste kokkulepe, mis tähendab seda, et meie ei sekku parlamendi eelarvesse ja teie parlament paluks meie nõukogu eelarvesse samuti mitte sekkuda. kui me nüüd vaatame seda eelarvemenetlust, äh, nii nagu me komisjoniga teeme ja siin parlamendis menetleme samas nõukogu ei anna meile mingeid selgitusi ja on väga öö, rahulolematu ja nõuab viieprotsendilist personali vähendamist. samas üritatakse ikkagi meie eelarvesse sekkuda. tähtis on, me oleksime siin tugevad ja ühtsed ja et me äkki äh, ei teeks selliseid muudatusettepanekuid, äh, mis väga pälviksid äh, suure heakskiidu nõukogus, seda me ju ei taha. suur tänu, kas keegi veel soovib sõna? härra Depree, palun. härra esimees see ei olegi nagu sõnavõtt, pigem küsimus, äh, mille ma pigem esitaksin härra Käierile. ma tõesti ei saa aru, kuidas need ettepanekud, mis siin tehakse, võimaldavad äh, nõukogul midagi otsustada, nõukogu ei ole ju meie töös kuskil äh, viidatud, nõukogule ei ole viidatud, kas meie sõltume nendest või, või ma ei tea, nõukogu äh, peaks kuidagi lubatud, parlamendi lubatud kulutusi kontrollima, ei. aga kui nüüd viieprotsendilisest vähendamisest räägitakse, siis äh, see toimub mitte ainult sellepärast, et kolm institutsiooni on kokku leppinud selles, aga äh, selle institutsioonide vahelise kokkuleppe pärast võime me äh, üksteist Äh, kontrollida, vaadata, kas me oleme kohustusi täitnud, mis me üksteisele oleme lubanud. aga see viieprotsendilise vähendamise puhul, äh, see ei olnud nõukogu otsus, ma ei tea. ma vaatasin, kuidas liberaalid hääletasid äh, ja kui pahatahtlikult midagi olete teinud, siis see ei ole mingi argument et äh, teie ei ole ilmselt ALDE nimel rääkima volitatud. kuigi ma olen sinu sõber, sina ära räägi ALDE nimel. hea küll, härra Depre, jätkake. mina olen härra Kaieri selle arvamuse vastu, kus ta rääkis nimelisest hääletamisest. iseenesest see ettepanek on nagu karistav. ja kui veel eh, tahetakse, et need nimed ka protokollis oleksid, mm, proovitakse nagu killu, killuga välja lüüa, aga ma ei eh, ole päris kindel, kas see on kasulik. juhatusel on ilmselt eh, raskusi ühe või teise asja aktsepteerimisega ja nad teevad meile siis jälle probleeme, tekitavad probleeme härra Fernandes, kolmkümmend sekundit, jah, ma tahtsin öelda, et ma olen täiesti Gerardiga nõus. ta, mul on isegi Rahvapartei nimel raske hääletada. nii, võib-olla juhatus, juhatuse nimel, aga ma ei tea, ma ei räägi siin tegelikult üldse hääletamisest, ma räägin sellest ettepanekust, mis hakkab kujunema. ma räägin pigem sellest, kuidas see ettepanek on üldse loodud, see, see seitsmekümne kuue ametikoha ettepanek, kuidas sündis? nojah, mina tahaksin, et poliitikud ka eh, sõna võtaks, sest mõnikord on nii, et peasekretärid fraktsioonides eh, käsutavad eh, ja mina seda ei aktsepteeri kui mina peaksin rääkima oma fraktsiooni nimel, siis meie pole üldse selle, seda arutanud ja siis peasekretär ütleb, et teised on juba kokku leppinud, mis tähendab, kas nii hakkame päästma Euroopa Liitu, kas nii hakkame demokraatiat, läbipaistva demokraatia imagot looma, ei. see on väga ohtlik äh, ja ma tahaksin, et poliitikud äh, võtaksid endale vastutuse, mina selle seitsmekümne kuue töökoha poolt ei hääletanud, sest äh, neid hääli oli niigi palju, aga protsessi kui sellist mina ei aktsepteeri. nii. mul ei ole midagi selle kohta lisada, selle selle mm, nimelise hääletuse koha pealt olen ka täiesti nõus, aga no vaadake, me tahame ju lisaväärtust ja konsensust, muidugi püüan seda asja või seda vinti nii kaugele keerata, kui saab aga et lähen oma fraktsiooni asepresimehe juurde, tema ütleb, et tema ei tea midagi. mis see tähendab? et siis me hääletame nagu omaette siin, hääletame kuidagi kergelt, aga meie autoriteet sõltub sellest, sellest, kuidas me oma tööd teeme siin parlamendis ja see on tähtis, olgem väga tähelepanelikud. meie autoriteet sõltub sellest, kas me suudame eh, eeskujulikult tööd teha, mitte nendest eh, sa-, sadadest lehekülgedest. no vähemalt kaheleheküljelised raportid loetakse läbi, eh, Böge ja Peres tegisid Eurotsooni eelarve kahel lehel, nii et see oleks arusaadav, et kodanikud mõistaksid seda, saaksid lugeda no mitte nii, et hakkavad jälle siin mingid juristid rääkima. ma räägin kirglikult, vabandage mind, aga, aga veendumusega. Te ei ole vist seda lõppteksti ja, ja kokkuvõtteid näinud. ja ma arvan, et äh, mõne aja pärast Äh, on see võimalus kõigil olemas ja nüüd? jah, väga õigustatud argumendid on juba kõlanud, nagu läbipaistvus ja kuidas menetlused peaks käima siin kojas ja härra Tarand rääkis kolmest põhimõttest. jah, eelarvekomisjonis me ikka ja jälle oleme väga erutunud olnud Äh, läinud, et mõned haldusdokumendid äh, ka parlamendi eelarve puhul on see nii olnud. Äh, ja mina olen seda lausa met-, meetodiks juba kuulutanud, et tulevad need dokumendid väga-väga hilja, hilinemisega. ja sellepärast ei ole saadikutel piisavalt aega, et dokumendid põhjalikult läbi töötada nüüd sõltumata sellest, kas nimeline hääletus või mitte, minul ei ole mingeid probleeme sellega, et kui mind protokollis ära nimetatakse, eh, et ma olla hääletanud eh, mõttekalt või mitte mõttekalt, aga eh, nüüd, mis puudutab vastutuse küsimust parlamendi institutsioonides, siin on vaja vaadata, et kuidas siis valida parlamendile juhatust, ka selle järgi, kuidas nad äh, oma tööd teevad, äh, kas äh, me tahame, et juhatus kiiresti asjad läbi laseks ja teeks seda, mida öeldakse või öeldakse, et on väga-väga kiiresti vaja tegutseda, kui me nüüd äkki me peaksime niimoodi otsustama, et kui me nädal ette dokumente ei saa, et siis me lihtsalt ei kiida heaks mingit eelarvelist ettepanekut ja kõik. ja e, tõesti, tihtipeale me oleme siin arvude džunglis e, ja ei suuda põhjalikult neid arve läbi analüüsida. nii et võib-olla selle asja üle peaks järele mõtlema ja kas seda panna nüüd kirja kodukorda, seal on üht-teist tõesti kirjas, aga praktikas üritatakse siiski kõike ära kasutada ja ja demokraatlikult otsustamist üritatakse pisut kõrvale tõrjuda nii et ma arvan, me peame mõtlema ka, kuidas talitada siin eelarvekomisjonis, mulle meenub aeg, kui eh, mina olin esimeheks, siis see teema oli meil kogu aeg aktuaalne, et vähemasti üks nädal, kui ei ole dokumendid olemas, eh, siis me lihtsalt eh, ei võta seda käsitleda, seda teemat. Need on need asjad, millega me võib-olla rohkem suudame saavutada kui nimelise hääletusega. Merci Monsieur Geier. suur aitäh, härra Geier, palun. jah, eh, härra Debre küsimusele tahan vastata. mina lähtun järgmisest. Eh, parlamendi eelarve eh, on üldeelarve kategooria viis ja see kuulub nagu kõik teised kategooriad eelarve pädeva asutuse mm, tegevus pärusmaale, jah. jah, ja paraku meil on nüüd see härrasmeeste kokkulepe, mida nõukogu nüüd kasutab, et ku-, teie ärge tikkuge meie eelarvesse, siis meie ei tiku teie omasse. ja siis ei ole ka mingit õigustust vaja tuua oma kulutustele nõukogus. selles on teatud loogika, aga ma ei jaga seda loogikat aga ma tahaksin ära hoida selle, et äkki tekib meil öö, äh, öö, äh, diskussioon nõukoguga, mis nagu kutsub neid meie eelarvesse nina pistma. ma pean ütlema, et nii ei saa, kui me ütleme, et eelarvemenetlus on eelarvemenetlus ja parlamendi eelarvekomisjon mm, on siin juhtiv ja samas teine eelarvepädev asutus on meil, kes äh, võib hakata äh, kõike seda ära kasutama nüüd, et sekkuda meie eelarvemenetlusse. nii et peame mõtlema tagajärgedele, mis võivad olla meie ettepanekutel, mida me võib-olla ei osanud ette näha ega soovinud uh,. Thank you um.... aitäh. ma tahtsin veel ükskord korrata, et isegi kui on tegu väikeste tillukaste määrustega, mida me siin arutame, siin tõesti midagi revolutsioonilist ei ole, aga mina oma arvan, et me läheme ikkagi õiges suunas, sest et me kõik teame, et Lissaboni leppega anti meile kaasotsustusõigus täievolilise parlamendina aga seesmiselt ma arvan, et on parem, kui on rohkem selgust, kes missuguse otsuse ja millal vastu võtab ja kui me niisugust selgust rohkem saavutame, siis on see väga hea. ma arvan, et eesistuja ettepanekud ka selles suunas liiguvad. me oleme rääkinud sellest aastaid ja aastaid, võib-olla juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastal härrasmehed oma kokkulepetes soovisid natukene rohkem selgust ja, ja läbipaistvust, aga noh, seda muidugi ei olnud. ja nüüd teine asi, millele härra Kaier ka tähelepanu juhtis, me peaksime olema siiski ettevaatlikud, et me ei sunniks teisi institutsioone käituma nii, nagu me tegelikult ei soovi, et nad käituvad, siin tuleks esitada endale küsimus, et kas parlamendi eelarves või Euroopa eelarves on midagi niisugust, mis meile piinlikkust valmistab ja kui, siis teeme selle Pandora laeka jälle lahti, lähme sellega ja teeme seda ka nõukogu eelarvemenetlustega, sest meie oleme parlament. see on see, mida ma silmas pean. Merci, madame Grassle. suur aitäh, proua Grassle. ma tänan. jah, mina tahaks ka paar sõna öelda, kõigepealt meie äh, oleme läbipaistvad suhteliselt hästi juba. jah, kui ma mõtlen Saksa Bundestagi peale, äh, nende komisjonid ei käi avalikkuse silme all koos jah, eh, aga siin võib teada saada, kes kuidas helestas, aga Saksamaal see nii asjad ei ole ja see ei, keegi ei leia, et see suur miinus oleks. ma arvan, et viimase kodukorra aruteluga me ütlesime jah, et on tähtsates küsimustes on meil nimeline hääletus, see on hea ja kui me vaatame, alati on ju näitlikud äh, äh, ma arvan, et kuidas asjad praegu on korraldatud, on hästi ja võib ainult julgustada äh, niimoodi edasi liikuma ja võib-olla seda läbipaistvus ei pea alati niimoodi esiplaanile suruma. jah, loomulikult on asju, mida saab tublisti paremaks teha jah, üks lahing, mis, kus me kaotajaks jäime, seda te kirjeldasite, tegi mulle väga haiget ja eelarvekomisjon juhatuse ettepanekud on alati heaks kiitnud, kuni öeldi, et nüüd aitab. ja pandi nad hoopis täiskogu ette ja nii me oleme üritanud üht-teist päästa. nüüd, mis puudutab nõukogu no Eh, siis jah, nõukogu sel aastal esimest korda on peadirektorite aruanded eelarve üle eh, meie käsutusse andnud. Eh, see muidugi ei tähenda paremat nõukogu läbipaistvust. me, mida me tahaksime veel juurde teada ja peaksime juurde teadma, tuleb vaadata lisaks nendele dokumentidele aga ma arvan, et meil on siiski õnnestunud hämmastavaid samme teha, me oleme kaugele edasi liikunud. jah, Lissaboni lepinguga äh, eelarvekomisjoni äh, pädevus vähenes, aga see on meie äh, kolleegidele nii-öelda tänu, mm, kes läbirääkimisi pidasid, aga need sätted, mis on aluslepingus kuuskümmend aastat seisnud eh, ja eh, tänasel olud enam ei vasta. seal on öeldud näiteks, et mm, parlament annab ainult komisjoni eelarvele heakskiidu, aga tol ajal tõesti oligi komisjoni eelarve. Eh, ja kõik muu integreeriti sinna Äh, asjad on muutunud, aga paraku ei ole ajakohastatud aluslepingut selle koha pealt ja äh, nõukogu sekretariaat äh, kasutab seda ära, nii et ei tohi karta seda. et nõukogu hakkab parlamendi eelarve heakskiidu andmisel ennast segama jah, on palju lünki sätetes. ma loodan, et siin on meil suur ülesanne täita veel, aga see nimeline hääletuse küsimus ei ole niivõrd dramaatiline küsimus ja härra äh, Kölmel äh, jah äh, ma soovin siiski, et oleks käitum-, volinike käitumiskoodeksite poolt tehtud ettepanekute poolt hääletatud tollal. Nous voici au terme d'un échange de vues que j'ai trouvé particulièrement peab ütlema, et arvamuste vahetus oli eriti huvitav. mul on hea meel, et meil oli ka selleks ka natukene aega. on olnud ka selliseid hetki, kus oli ikka raske. eelarvekomisjonis oli lihtsalt piin olla, kogu aeg oli vaja mõelda, mis tuleb seal plena-, plenaaril ja siis eh, peasekretär tahab järsku vastupidist, kui meie oleme siin hääletanud, siis mõtlesime, kas me üldse ellu jääme, noh, nüüd tuleb lihtsalt neid põhireegleid meenutada. ja tuleb eh, töötada nii, et meid respekteeritakse või vähemalt meil on ikkagi omad huvid ja meie eh, olemasolul on oma mõte ja nüüd, kui me räägime eh, keskpikkadest investeeringutest, siis eh, ma olen selle teema tõstatanud sellepärast, et meil ei ole mingit visiooni, eelarve tuleb hääletada ja kui meil jäävad kulukohustused täitmata, eh, siis võetakse need jälle kokku ja siis hakatakse uusi hooneid ostma ja me isegi ei tea, kuhu. see, selline olukord ei ole enam välja, see ei ole lihtsalt võimalik ja see on täiesti väljakannatamatu. ja seetõttu rõhutasin seda ja peasekretärilt sain tõesti sellise vastuse, mis, mis mu pahviks lõi. me ei tea, mis Brexit toob, seetõttu ei saa ka prognoose teha. no ega Brexit meile tingimusi ei sea, nüüd seda ei tohi lasta sündida ja nüüd nimeline hääletus tõesti, tõesti, järsku võib-olla keerasin vinti natukene üle, aga ma tahaksin, et ka meie juhatuse kolleegid oleksid nõudlikud. Prantsusmaal ka on nii, et äh, küsitakse, et tahate parlamentaariumi ehitada, aga miks? Öeldakse, et näete, juhatuse liikmetele pakkus see huvi. mis siis? selline äh, küsimuse tõstatamine ei ole Euroopa Liidule kohane. ja nüüd staatus quo parlament ja nõukogu suhted, nüüd mm, ma ei tea, igaüks äh, keedab oma suppi, äh, oma köögis võib nii ka, võib-olla me saame vältida tülisid niimoodi, aga mitte päris, see pole päris õige demokraatlikust seisukohast ja, ja läbipaistvuse seisukohast. noh, nüüd siis ütlen, et enne neljanda oktoobri kella kolme tuleb esitada muudatusettepanekud. mina tahaksin, et me räägiksime nendest asjadest omavahel ja siis tuleb rääkida põhimõtetest ja eetikast võib-olla palju rohkem kui reeglitest endist ja ka vastutusest suur aitäh teile kõikide äh, sõnavõttude eest, need olid väga stimuleerivad ja paljutõotavad. härra Fernandes, kas te nüüd tutvustaksite meile äh, neljandat kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta paranduseelarvet? ma ei saa seda, mida ei ole, esitleda teile ma ei saa seda neljandat muudat parandusettearvet esitada, sest me ei ole saanud õiget dokumente, ma ei tea. kui Euroopa Komisjon oleks siin, siis küsiksin, et millal te meile saadate selle paranduseelarve projekti äh, number neli, millised elemendid sinna võetakse, kas liikmesriikidele tehakse tagasimakseid, kui nad on täitnud eelarve, kas on veel mingeid uudiseid, kuidas vaadatakse läbi mitmeaastast äh, finantsraamistikku? meil on mitmeid küsimusi Mm, kõiki neid ma võin eh, esitada selleks, et aidata debati tekkimisele kaasa, sest seda arutelu lihtsalt ei saa korraldada, sest eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta neljandat paranduseelarve projekti komisjonist veel ei ole tulnud. no ja mulle tundub, et, eh, et proua Georgieva lihtsalt ei ole jõudnud seda teha, sest ta hakkab ära minema. Le rapport numéro 15 est reporté nii viisteist, punkt viisteist on edasi lükati nüüd härra Albrecht, et ta saaks rääkida meile nendest otsustest, millega saab struktuurireformi rõhiprogrammi abil äh, liikmesriike aidata vahemikul kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kakskümmend. Uh, this is the uh, the opinion see on struktuurireformide kehtestamise ettepaneks on komisjonist tulnud uus idee ja eesmärgiks on luua uus struktuurireformi programm selleks, et liikmesriikides uusi struktuurireforme läbi viia. nagu te väga hästi teate, tegemist on uue tehnilise abi instrumendiga. eriti on meil plaanis anda välja riigipõhised soovitused ja siis Euroopa Liidu fondide kasutamise tõhusust parandada. raha tuleb äh, ühtekuuluvuspoliitika fondidest ning ees, eel, eelarves on seda ka öeldud, seal on uued äh, eelarveread, aga nüüd on see natukene teistmoodi, sellepärast et tegemist on tehnilise abiga, tuleb peasekretäriaadist ja ta on, see on mõeldud selleks, et liikmesriike motiveerida. peamine probleem on siin selles, et tegemist on vabatahtliku instrumendiga, see ei ole kohustuslik instrument, nii et komisjon pakub liikmesriigile instrumendi välja, aga samal ajal teeb komisjon kõik selleks, et tõesti liikmesriigid täidaksid nendele antud riigi spetsiifilisi soovitusi. siin on tehnilise abi, abiga tegemist ja see instrument näeb siis ette niisuguste äh, niisuguste mõõdete rahastamist, see on ette nähtud aastatest kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend sada nelikümmend kaheksa koma kaks äh, miljonit eurot aastateks äh, kaks tuhat seitse, vabandust, sada nelikümmend kaks koma kaheksa miljonit aastateks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja tuleb äh, ühtekuuluvuspoliitika fondidest ja äh, maaelu areng, arengufondist. see ei nõua mingisuguseid muutusi MFF-is ja nõuab kolme eelarverida kaks nendest on siis rubriigid, rubriigis üks B ja teine ja üks on rubriigis number kaks. siin võetakse liikme, tutvustatakse võimalust liikmesriikide rahalise äh, finantsümbriku projekti, aga me tegelikult ju teame, et liikmesriigid praegusel hetkel aju, arutavad seda teemat, et kui liikmesriik küsib abi ja kui neile abi pakutakse, siis nad, kas siis see tehniliseks abiks mõeldud raha läheb ühte patta kõikide teiste summadega. minu arvates on selles tekstis hetkel mõningad elemendid, mis vajavad veel muutmist, selles raportis, raporti tekst tuleb ära muuta minu arvates. kõigepealt on oluline rõhutada, et selles instrumendis on selle instrumendi näol on tegemist ühekordse lahenduse variandiga, et kui seda programmi pikendatakse pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, siis siis peame me võtma uued eelarveread ja me ei saa enam kasutada ühtekuuluvuspoliitikast võetud raha, sest et meie arvates praegusel hetkel on see niisugune ühekordne ajutine otsus, et võtame sellest ad hoc võtame ühtekuuluvuspoliitikast raha, see on ühekordne tegevus ja igasugune pikendus nõuab teistkordset eraldist ja see peab tulema juba kusagilt mujalt. nüüd teine element on selles, et ainsad aastasummad sada nelikümmend kaks on kogu selle vahemiku jaoks ette nähtud, aga iga-aastased summad tuleb õppida, leppida kokku parlamendis ja selgituseks ütlen veel, et äh, summad on arvestatud praegustes hindades. tekstist see väga selgelt välja ei tule, et missuguseid hind, missuguseid hindasid me oleme aluseks võtnud ja komisjon on pakkunud ka kaasfinantseerimist kuni sada protsenti. mina ütleksin, et mitte sada protsenti, vaid kuni sada protsenti, komisjon ütleb lihtsalt sada protsenti, mina ütlen kuni sada. ja siin on, oleks vaja veel tehnilist nihet artiklites tuleks nihkuda äh, rahaliselt ümbrikult äh, sobivusele, nii et meil on uus ettepanek, et äh, liikmesriike motiveerida, et nad need reformid parema, paremini ellu viiksid, see on vabatahtlik, me ei anna mitte korraldusi, vaid soovitusi ja raha tuleb ühtekuuluvuspoliitikast. ettepanek on hetkel selline ning minu raport käsitleb seda ettepanekut ja nüüd ma siis ootaksin huviga liikmete seisukohti selles osas, see on kõik, aitäh. aitäh, härra Olbridge, muudatusettepanekud tuleb esitada äh, kõige hiljem kella neljandaks oktoobriks kell kaksteist null null. eelarve komisjoni järgnevad koosolekud on üheksandal ja kümnendal oktoobril ja siis me häälet-, hääle- ja hääletus toimub kahekümne üheksandal novembril. suur aitäh raportöörile ja nüüd järgmised sõnasoovijad, härra Monka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi a súhlasím s... Ma tänan, ma tahan tänada raportööri jah, olen tema muudatusettepanekutega nõus. Eh, tahan öelda, et selle programmi peamine eesmärk on parandada haldussuutlikkust kõikidel tasanditel, kõikides riikides, kes on abi taotlenud. ja kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tuleb abitaotlustesse ka kaasata, sest need programmid peavad olema kohalike ja piirkondlike omavalitsuste käsutuses. ja peab ette nägema ka testimise faasi sellele programmile ja siis läbi viima hindamise. siis saab näha, kas asi ennast õigustab ja ma arvan, et ümberpaigutused äh, saavad olla ainult ajutine meede. Äh, tehniline abi Euroopa Komisjonilt äh, täidab ka selle lünga, mis on varemates programmides olnud Küprose ja Kreeka puhul näiteks oli see nii. ja tähtis on ka auditit äh, korralikult korraldada äh, ja tuleb õppida äh, toimunust. jah, abi Kreekale ja Küprosele oli tõhus, aga paraku seired süstemaatiliselt ei toimunud ja auditeid süstemaatiliselt ka ei korraldatud. nii et kaks soovitust seetõttu. kõigepealt on meil vaja strateegiat, kus oleks selgelt defineeritud meie eesmärgid ja prioriteedid ja Euroopa Komisjon peab hea seisma selle eest, et tehnilise abi äh, rakendamist ka tõesti hinnatakse ja auditeeritakse. ja aluseks siis hindamisel võetakse äh, seatud eesmärgid ja kogu protsessi kestel peab selline hindamine toimuma. kas on veel sõnasoovijaid? härra Magal aitäh. ma teen väga lühidalt, härra Albrecht. ma arvan, et me oleme põhimõtteliselt nõus selles osas, mis te teksti kohta ütlesite, aga me esitasime mõned muudatusettepanekud, mida te võib-olla ei ole jõudnud veel läbi vaadata ja praegu ei ole ka aeg neid hakata üksikasjalikult käsitlema, aga ma tahan lihtsalt teha üldist laadi märkuse ja nimelt selle, et tegemist ei ole rangelt tehnilise teemaga ega ka asjaga, mil, mis on otseselt eelarvega seotud. me räägime tegelikult ühest väga oluliku, olulisest elemendist, struktuurireformide toetuselemendist, mis äh, toimub samaaegselt äh, struktuurireformidega. ja kogu see reformide teema, kas tuleks rakendada kondits-, tinglikkust või ei, see on väga olulise tähtsusega teema. seega ma arvan, et meie roll tegelikult on tagada selle struktuuriprogrammide tugiprogrammi sõltumatuse kontseptsioon, mitte kasutada seda instrumenti alles siis, kui otsuseid hakatakse, on vastu võetud, seega meie muudatusettepanekud lähevad tegelikult alt üles lähenemise suunas, eh, tagamaks, et need eh, tugiprogrammid ei tulene mitte liikmesriigi esitatud nõudest, vaid et nad tulevad siis, kui on olemas teatav garantii, et see taotlus tegelikult pärineb liikmesriigist niisugusel moel, et läbi on arutatud see kõikidel tasemetel, regionaalsel, piirkondlikul, kõik need tasemed on selgitanud, missugused on nende probleemid, kus kohas on toetust vaja ja mis sorti toetust on vaja. sellisel alusel peavad need programmid olema vastu võetud ja ma arvan, et see on väga hea lähenemine ning seega ja selles suunas lähevad ka meie muudatusettepanekud. aitäh, ei, ei, siiski, siiski, proua, kas proua Kla-, Kras-, Klasler ja siis härra Olbricht. mulle teeb suurt üllatust, et see summa on nii väike, keda selline tillukas summa üldse huvitaks äh,? hästi, proua Kressler äh,, sundis mind hakkama rääkima mitte eelarvest, vaid poliitilisest seisukohast lähtudes. meie poliitikute jaoks on küsimus selles, et miks liikmesriigid ei vii ellu struktuurireforme, miks, kuidas neid motiveerida ja nad ei tee seda just nimelt selle, kas nad ei tee sellepärast, et neil pole raha või nad ei tee sellepärast, et nad ei taha teha või nad ei ole valmis nende struktuurireformide elluviimiseks. põhiküsimus ongi see, ja mina saan igati aru, et komisjoni soov ja mõte on siin eelkõige liikmesriikide motiveerimine, et kuidas neid motiveerida. muidugi see summa on väike päris tegelike struktuurireformide läbiviimiseks, aga vähemasti see instrument on olemas ja ma tegelikult olen juba komisjoni käest küsinud, kuidas te soovite või kavatsete panna liikmesriigid raha küsima sest et tegemist on vabatahtliku programmiga. mina näen seda asja väga selgelt. kui me soovime, et riigispetsiifilised soovitused ellu viidaks, siis neil ei jää mitte midagi üle, siis nad peavad lihtsalt raha küsima. okei okay,, seda raha ei ole väga palju, aga tegelikult on siin tegemist rohkem nagu sellise põhimõttelise küsimusega. see on väike summa, kuid see on mõeldud ainult struktuurireformide toetamiseks, nii et poliitilisest seisukohast lähtudes ma ütleksin, et see on selline käivitusvahend. kui me võtame sada nelikümmend kaks miljonit kolmeks aastaks, neljaks aastaks tõesti, see on ainult sümboolne summa, no muidugi sõltub ka sellest, missuguse reformiga on tegu. näiteks Kreekast on tulnud juba positiivseid tulemusi. Kreekas see projekt töötas seega oli näha, et on oluline tulla väljaspoolt ja motiveerida rahaga. aga muidugi, ma olen nõus, et see on väga-väga väike summa, aga selline on poliitiline mõtteviis ja ma olen äh, seda meelt, et äh, proovime, aga ärme ütleme kohe, et me anname struktuurireformide jaoks raha. hüva. nüüd me oleme jõudnud lõpule oma tänase tööga suur aitäh raportööridele, suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes jäid meie koosoleku lõpuni siia. kas on veel mõningaid küsimusi, mida te sooviksite täna tõstatada? ma ei näe, et nii oleks meil on homme hommikuks ka koosolek ette nähtud, aga me võtsime täna õhtul oma päeva korra läbi, seega on homne koosolek annuleeritud ja järgmine koosolek tuun, toimub kümnendal ja üheteistkümnendal oktoobril siinsamas Brüsselis. suur aitäh, koosolek on lõppenud.